tagasi kahekümne seitsmendal jaanuaril tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal Nõukogude armee sõjaväelased vabastasid Auschwitzi koonduslaagri. Need pildid, mida vabastajad seal nägid ja dokumenteerisid, šokeerivad maailma veel tänapäeval. Need laipade mäed, krematooriumid, jalanõude, prillide, inimeste karvade mäed, mis näitasid, kui paljud elud on kustutatud, nälginud ellujääjate pildid, kes olid surmale lähemal kui elule. Need pildid on äh, põletatud äh, inimkonna kollektiivsesse mällu. suurem osa vangide jaoks Auschwitzis tuli see päästmine ja vabastamine liiga hilja. üle miljoni inimese mõrvati koonduslaagris nälja, haiguste, kuritegelike meditsiiniliste katsete, piinamiste, hukkamiste ja eelkõige gaasikambrite kaudu eriti juudid Ungarist, Poolast, Prantsusmaalt, Hollandist, Kreekast, inimesed, juudi usku inimesed kogu maailmast. haiged, puuetega inimesed, homoseksuaalid, sõjavangid ja kõigi jaoks, kes kunagi on Auschwitzis käinud, kõige hullem. lugematul arvud lapsi oli seal. natsiideoloogid kuulutasid nad kahjuriteks, ütlesid, et nad ei ole väärt elama need inimesed soovisid, et selliste inimeste elu lõpetataks. Auschwitzi laager ei olnud ainus äh, massimõrva koht, kuid ta oli üks kõige suuremaid äh, massimõrva kohti tsivilisatsiooni ajaloos. see koht peaks olema kogu inimkonnale hoiatuseks see on ka Auschwitzi koonduslaagri väravale kirja pandud, et tegemist on tõesti hoiatuse ja hoiatuse märgiga. jah, need inimesed on küll surnud, kes vastutavad nende kuritegude eest, kuid tegemist on siiski rahvaste ühenduse kollektiivse vastutusega ja ühe rahva suure vastutusega, nimelt Saksa rahva vastutusega. me peame hoolitsema selle eest, et midagi sellist kunagi ei korduks ja meie järeltulev põlvkond peame hoolitsema selle eest. ajalugu ei tohi korduda ning minevikus tõuseb olevik ja tulevik ja meie peame hoolitsema selle eest, milliseks see kujuneb. sellepärast teades, et Auschwitzis toimus täiesti sõnul kirjeldamatu, peame võitlema selliste tendentside vastu. peame igal päeval mõtlema selle peale, et vabadus on ohus ja me peame välja tooma inimväärikuse tähtsuse. sellepärast kõik, kes soovivad, et Euroopasse tuleksid tagasi sellised mõtteviisid, mis meie arvates olid ammu juba kadunud. viha võõraviha, antisemitism, äärmuslikkus, sallimatus. kui nüüd seitsekümmend aastat pärast Auschwitzi vangilaagri vabastamist juudid peavad Euroopas kartma oma elu eest, siis peab see meid uuesti ärkvele raputama, me peame üheskoos võitlema selle hirmu vastu. me ei tohi lasta ennast vihast nakatada nagu tegid seda Pariisi atentaadid. me ei tohi vägivallale vastata vägivallaga, vihale vihaga. me peame võitlema kasvava usaldamatuse peale, me peame võitlema kõikide vabaduse eest, peame kaitsma iga üksikisiku väärikust. see on meie ülesanne seitsekümmend aastat pärast äh, teise maailmasõja lõppu ja Auschwitzi koonduslaagri vabastamist. eriti just siin parlamendis, kuhu on koondunud äh, erinevad rahvad. tegemist on erinevate rahvaste ühendusega ja see on meie ülesandeks. aitäh! järgmine punkt päevakorras on nõukogu ja komisjoni avaldused Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõtte kohta. tervitan siin äh, Itaalia peaministrit Matteo Renzit, teil on sõna, härra peaminister